Il Presidente. Allora, buon pomeriggio a tutti. tere pärastlõunat kõigile. me jätkame oma istungit. eilse kogu protokoll on välja jaotatud, kellelgi vist selle kohta kommentaare ei ole, seega eilne stenogramm on heaks kiidetud. meie järgmine päevakorrapunkt on nõukogu seisukoht üldeelarve projekti kohta kaks tuhat neliteist. Eh, keegi ei ole ehm, tähendab, selles küsimuses eh, me ei luba sinise kaardi küsimusi ja me ei luba ka vaba mikrofoni ja seega annan nõukogu nimel sõna härra Rimkunasele, palun. Uh, aitäh, president. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud. minu jaoks on suur au esitada teile täna nõukogu seisukohta Euroopa Liidu üldeelarve projekti kohta kaks tuhat neliteist. see on esimene aasta eelarve uue eelarveraamistiku all. teisel septembril võttis nõukogu selle vastu. lugupeetud president, lugupeetud saadikud, kohe algusest sooviksin teile kinnitada, et nõukogu on valmis tegema koostööd nii parlamendi kui komisjoniga järgmistel nädalatel ja kuudel selleks, et kind-, jõuda kokkuleppele realistliku ja tasakaalustatud eelarve osas järgmiseks aastaks. vajame selle eesmärgi saavutamiseks äh, tihedat koostööd. nõukogu omalt poolt on valmis konstruktiivset koostööd tegema äh, ja tegema seda kompromissi vaimus. mul on hea meel konstateerida, et möödunud nädalane, siis kolmanda septembri eelarveteemaline kolmepoolne kohtumine oli positiivne ja väga julgustav. Äh, väga hea oli mul näha, et nõukogu ja parlament on sama meelt, et väga prioriteetsed on just nimelt need pro-, äh, projektid, mis toetavad tööhõivet ja kasvu. nõukogu põhimõtteliselt nõustub komisjoni ette pandud arvudega kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks kõikides tegevuskuludes, mis on seotud programmidega uue eelarveraamistiku all ma sooviksin osutada sellele, et kõik vähendamised, mida nõukogu on ette pannud, eh, põhinevad väga üksikasjalikul analüüsil nende programmide elluviimise kohta. mingisugust üldist lähenemist eh, me ei ole kasutanud ja põhjendamatuid kärpeid pole ka teinud. nõukogu seisukoht esimese aastaeelarve osas järgmise eelarveraamistiku all Äh, on äh, kohustuste osas sada kolmkümmend kaks ähm, miljardit ja maksete osas sada kolmkümmend viis miljardit ja seda toetas suur enamik liikmesriikidest. juhiksin teie tähelepanu kolmele olulisele elemendile, mis moodustavad nõukogu seisukoha. esiteks otsustas nõukogu prioriteetseks muuta sellised programmid, mis peaksid Euroopa taas seadma kasvu ja tööhõive suurendamise kursile. sinna alla käib muuhulgas noorte tööhõive, teadusuuringud, Erasmus ja VKE-d. ja samuti need programmid, mis ähm, kasvatavad majandust. teiseks, nõukogu arvestas pidevaid jõupingutusi, mida liikmesriigid on teinud selleks, et konsolideerida oma liikmesriigi eelarveid. eriti alati rõhutati seda, et halduskulud peavad kontrolli all olema liikmesriikides. ja et tuleb kasutada ähm, sellist äh, põhjendatud finantsjuhtimist. Tei- ja edasi, nõukogu jättis ka nii-öelda mänguruumi selleks, et oleks võimalik eelarves äh, Ehm, midagi teha, kui peaks tekkima ettenägematuid olukordi. ja nüüd paari sõnaga nõukogu põhielementidest kõikide eh, eh, mitmeaastase eelarveraamistiku osade osas. kõigepealt esimene, eh, nutikas kasv. see on meie arvates eriti tähtis sellepärast et just nimelt selles äh, rubriigis on Euroopa Liidu poolne tegutsemine eriti tähtis. Ähm, teadusuuringud, konkurentsivõime, innovatsioon, need on kõik väga tähtsad. alarubriik, ähm, üks selles rubriigis toetab nõukogu seda tegevust, mis on suunatud just nimelt VKE-de konkurentsivõime suurendamisele ning samuti toetab investeeringuid haridusse ning inimeste oskusesse Erasmus for All programmi kaudu. vähendatud on eh, neid summasid, mis on eh, mõeldud suurtele taristuprojektidele. ja oleme arvestanud sealjuures eelmiseid eh, eelarveperioodi ITER ja üle-euroopalised võrgud, nende eelarve osas tehtud muutused on igati vastavuses äh, komisjoni ähm, värskema seisukohaga. ehk ähm, eeljaotust teha just nimelt seal. ja kompensatsiooniks eeljaotusele lükata suurte projektide finantseerimine aasta hilisemasse perioodi nõukogu on soovinud tagada ka eh, piisavat maksete assigneeringut struktuursete ähm, väljaminekute jaoks, sellepärast alarubriigis üks B leiti, et seitse koma viis protsenti peaks maksa assigneeringud seal kasvama võrreldes kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastatega. kui me vaatame kahekümne seitsmenda, kahekümne kaheksanda juuni ülemkogu järeldusi, siis kuus miljardit eurot noortele võimaldavad esimesi väljamakseid teha just nimelt esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist nendesse piirkondadesse, kus noorte töötus on eriti ähm, problemaatiline äh,. alarubriik kaks. me soovime stabiliseerida ähm, assigneeringut võrreldes kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastaga üldiselt, aga samas turuga seotud äh, kulutusi me soovime pisut suurendada null koma kakskümmend seitse protsenti EAGGF sellesse põllumajandusfondi. Need on siis teemad, mis on seotud ähm, maaelu arenguga ning Euroopa Kalandusfondiga me oleme lähtunud siin kõige värskemast informatsioonist ning kindlasti äh, kui komisjon on oma sügisesed äh, värskemad andmed esitanud, siis me võib-olla ka teeme muutusi eelarves. edasi, kolmas rubriik. siin teeme ettepanekud väikesteks muudatusteks, võttes arvesse reaalset rahade kasutamise võimekust. me toetame assigneeringuid, mida komisjon on eh, eraldanud pagula, paguluskuludele, need on seotud eh, rahvatervise eh,, tarbijakaitse ning eh, pagulus eh, ühtse õiguse turvalisuse alaga. edasi järgmine rubriik, seal oleme me vähendanud komisjoni ettepanek ette pandud eelarvet, selleks et parandada eelarve elluviimist ning arvestada reaalset eelarverahade kasutamise võimekust. koos kaks A, vabandust, üks A, üks B ja kaks A-ga selle rubriigi puhul nõukogu kutsub üles tegema muudatusi juhul, kui ähm, eelarvevahendid on osutunud ebaviisavaks. edasi rubriik viis, halduskulud. nõukogu tervitab institutsioonide püüdlusi vähendada halduskulusid ja muuhulgas vähendada töötajate arvu vastavalt viieprotsendilisele eesmärgile kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist sellele vaatamata leidsime, et veelgi on võimalik kulusid kokku hoida. nõukogu teeb ettepaneku välja jätta assigneeringud, mis on mõeldud ähm, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaksteist ähm, töötasude ähm, nii-öelda mugandamiseks, see ei ole põhjendatud seoses selle Euroopa Kohtu lahendiga ja samuti Euroopa Liidu agentuuride puhul soovib nõukogu näha nii kohustuste kui maksete assigneeringute puhul näha proportsionaalseid vähendusi ja seda nii eelarverahades kui ka personalis. nõukogu ei muutnud Euroopa Parlamendi eelarvet. edasi, kuues rubriik, seal on nõukogu nõus Eh, komisjoni ette pandud assigneeringutega. lugupeetud president, lugupeetud saadikud, ma olen veendunud, et nõukogu seisukoht kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve projekti osas esindab vajalikku tasakaalu ehk ühelt poolt arvestab raske majandusliku olukorraga Euroopas ja liikmesriikides ning teisalt ähm, leiab need vajalikud Euroopa rahad, mis on vaja ähm, ähm, tulevikku suunatud tegevuste jaoks. me oleme kõik sama meelt, et on tähtis ja on lisaväärtus ähm,, ähm, et vaja on finantseerida Euroopa tasandil lisaväärtust pakkuvaid programme ja sama meelt on ka rahandusministrid, aga me oleme kõik käest jalust seotud eelarvedistsipliini reeglitega. me peame vähendama ka eh, valitsusvõlgu ja kulutusi. iga lisaeuro Euroopa Liidu eelarves on raske koorem liikmesriikide jaoks ja seega on see meie kõikide ühine asi. sellepärast me peame ikkagi tähtsusjärjekorda asjad panema ning leidma õige tasakaalu. ühelt poolt on vaja hoolitseda selle eest, et kõik programmid saaksid õigeaegselt ellu viidud, teisalt aga me peame piirama liikmesriikide eelarve defitsiiti nõutud tasemele ja ma jään lootma teie mõistvale suhtumisele selles küsimuses. president, saadikud, Euroopa Liidu eelarve kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks mängib väga otsustavat rolli majanduse toetamisel see on katalüsaator, mis ähm, tekitab töökohti ähm, ja teeb investeeringuid inimkapitali ja ma loodan väga, et see ühine eesmärk saab olema meie majakaks kõikides meie diskussioonides, mis me järgmistel kuudel peame selle järgmise aasta eelarve üle ning ma loodan, et me jõuame kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve osas kokkuleppele. aitäh tähelepanu eest! aitäh! härra Remkunas ja järgmisena saab sõna härra Levandomski, lugupeetud president, lugupeetud saadikud, täna on mul teine võimalus pärast meie kolmepoolset kohtumist väljendada väga sügavat muret nõukogu seisukoha pärast kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve osas kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarveprojekti esitades oli meiepoolne sõnum väga selge, see ei saa olla töö nii nagu harilikult ja seda väga paljudel põhjustel. kontekst, kus me seda tööd teeme, on väga eriline, sellepärast et meil on väga kaugele jõudnud läbirääkimised järgmise eelarveraamistiku osas ja need läbirääkimised on jäänud märksa hilisemaks kui varem juba oma ettepanekus, kuna ähm, maksimummäärad olid madalamad, siis me nägime ette kuus protsenti ehk ähm, äh, üheksa koma viis äh, miljardit eurot vähem ähm, selleks aastaks äh,, kui oli mõeldud, ehk teiste sõnadega, siin ei saa nii-öelda väga tavaliselt äh, seda tööd teha. Nõukogu on paraku kärpinud nii nagu alati, aga samas äh, kakssada nelikümmend miljardit on äh, kohustusi kärbitud ja assigneeringuid üle ühe miljardi ja ausalt öeldes ma ei näe mitte mingisugust loogikat nendes kärbetes kõik need lubadused, et me peaksime kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid äh, konkurentsivõime ja kasvu äh, maksimeerimiseks Euroopas, ähm, kasv sellel aastal on väga väike siiski. kärbitud on paraku just nimelt neid vahendeid, mis peaksid ähm, aitama kasvu. muuhulgas näiteks rubriiki, mis on põhiline äh, Eh, abi VKE-dele ning samuti ka teadusuuringutele. samuti vähendati haldustoetust teadusuuringutele. see võib olla väga kahjulik programmide elluviimisele. edasi välistegevus. mõtleme, mis Euroopa Liidu ümber toimub, Süürias näiteks. taaskord pean ma ütlema, et et äh, need kärped võivad olla väga kahjulikud meie kohustuste suhtes, mis me oleme võtnud välispoliitikas. ma ei saa kuidagi nõustuda selgituste ja põhjendustega, et seda on tehtud sellepärast, et me peame jätma nii-öelda mänguruumi, paindlikkus, võimaluse, et kui järsku kaks tuhat neliteist peaks veel midagi ennenägematut juhtuma need erifinantseerimis äh, vahendid ongi sellised, mis peaks käiku minema väljaspool neid maksimumpiire, mitte nende sees. pidevad jõupingutused vähendada seda, mis juba on vähendatud. niimoodi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta vajadusi küll ei kata ja see on väga murettekitav, me teame ju, millised on eh, Euroopa suurte projektide elutsükkel mul, meil on muidugi N pluss kaks kahe tuhande neljateistkümnendaks, kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, me teame, milline on olukord Euroopa Liidus, milline on olukord Euroopa Liidu tööturul. seetõttu arvan ma, et me peaksime ikka seekord tõsiselt ponnistama. võib-olla näiteks äh, meie ühine kohtumine, kus me arutame makseid, seal võib-olla me võiksime arutada neid teemasid, arutada samuti seda, millises küpsusastmes on Euroopa erinevad suurprojektid mina eh, pooldan täielikult sellist arutelu, eh, sest niimoodi on võimalik eh, eelarve seada tugevale vundamendile sellel ajal, mil majandus on väga haavatav. üheksakümmend protsenti assigneeringutest on diferentseerimata või eritlemata assigneeringud ning vaid kümme protsenti on määratud uutele programmidele uue eelarveraamistiku öö, äh, all. Äh, kui kohus peaks võtma vastu teistsuguse otsuse, noh siis tuleb eest, eelarvet ka vastavalt öö, äh, mugandada. Ehm, me teame, et kõik institutsioonid on kohustatud vähendama oma eelarvet ühe protsendi võrra ja ning kellelegi ei ole selles osas vabastust antud ehm, mina palun siis praegu parlamenti arvestada nende argumentidega, kui te valmistute lugema kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvet. ma olen väga tänulik juba ette selle eest, et te juba võimalikult varajases faasis valmistate ette pilootprojektide nimekirja ja muu vajaliku informatsiooni, seepärast et niimoodi saame me oma tööd kiiremini edasi teha. me peame muidugi Ähm, koostama ka paranduskirjad, arvestades seda informatsiooni, mis meil praegu on. esimene on väga spetsiifiline. Ähm, see peaks arvestama viimase ähm, kokkuleppega kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend eelarve osas, äh, ükskõik kas, kas seal on tegemist siis eeljaotuse või järeljaotusega. ja teine puudutab siis seda äh, maaelu arengu ja kalandusfondi olgem optimistlikud, et meil tõesti õnnestub kokkuleppele jõuda kahekümne ühe leppe, leppimiseks kokku nähtud päeva jooksul. suur tänu, härra Levandovski, suur tänu, austatud volinik ja nüüd saab sõna proua Monika Holmeier, kes on Euroopa Parlamendi raportöör härra juhataja, austatud eesistuja, lugupeetud volinik, austatud saadikud kõigepealt äh, paar sõna üldeelarve kohta, enne kui ma tulen parlamendi eelarve juurde konkreetsemalt. ma olen kuulnud ja ma ka mõistan eesistuja äh, sõnu, et äh, tegemist ei ole üldiste kärbetega, vaid asja on analüüsitud, kuid siiski on mulle jäänud mulje, et eelarvet on kärbitud sellepärast, et liikmesriikides on palju raskusi ning kärped vastavad sellele loogikale ning seetõttu koos kolleeg Anne Jenseniga keda ma juba ette sooviksin toetada, sooviksin väljendada mõtet selle kohta, et Euroopa Parlamendi eelarve on suunatud äh, inflatsioonimäära arvesse võtmisele. me oleme erilises olukorras parlamendis. see eriline olukord on seotud meie ametiaja lõppemisega, sellega on seotud kaks koma kaks protsenti lisakulusid, demokraatia lihtsalt maksab vahel ka raha ning me peame sellega arvestama ning me ei saa selle vastu ennast kaitsta, me oleme huvitatud tihedast koostööst Äh, sotsiaal- ja majanduskomiteega ja regioonide komiteega, äh, kuid meil ei ole praegu veel konkreetseid arve, mida see koostöö maksma läheb. Äh, kui me saame konkreetsemad arvud, siis meil on võimalik võtta ka seisukoht ning kokkuvõtteks on Euroopa Parlamendi eelarve, säästueelarve Eh, siin ei ole näha reaalset kasvu, vaid miinus null koma kolm protsenti on eh, kärped ning me arvestame seejuures ka Horvaatia liitumisest tulenevate kuludega. mis puudutab muid institutsioone, eh, siis sooviksin kaitsta eelkõige Euroopa välisteenistuse huve, sest mulle on jäänud mulje, ma ja seda juba kolmepoolsest kohtumisest, et nõukogu tegelikult ei ole huvitatud välisteenistuse tegevuse toetamisest, sest ühe koma seitsme protsendiga toetada asutust, institutsiooni, mis on ülesehitamise faasis, seda on liiga vähe ning seetõttu äh, ma arvan, et me peaksime Euroopa välisteenistuse eelarvet suurendama, me peame mõtlema meie esinduste julgeolekule, me peame mõtlema ka kommunikatsioonide turvalisusele, tehnikale, mida on vaja ning sellest on meil vaja veel rääkida. mis puudutab teisi institutsioone, siis tuleb tunnistada, et äh, me ei ole analüüsi äh, väga põhjalik, me ei ole näinud väga põhjalikku analüüsi ning seetõttu ma paluksin nõukogul analüüsiga põhjalikumalt tegeleda, sest mulle on jäänud mulje, et siin on tegemist lihtsalt üldiste äh, kärbetega ning asjasse ei ole piisavalt süvenenud, süvenetud, seetõttu ma sooviksin, et meie eelarve oleks siiski põhjendatud. aitäh! Uh, aitäh ja nüüd saab sõna proua Anne Jensen. suur tänu vahetu reaktsioon parlamendis äh, nõukogu äh, seisukohtadele äh, eelarve osas oli üldiselt pettumus me näeme siin kärpeid niisugustes valdkondades, kus me soovime edendada majanduskasvu eh, ning kui me kärbime eh, summasid, mis on nagunii väga väikesed, eh, siis tekib küsimus, kas see on õigustatud. meil on tegemist tõsise säästueelarvega, mille komisjon juba esitas ning siin on tegemist eelarvega, mis on väiksem kui möödunud aasta oma nõukogu kärbib aga seda veelgi. nõukogu kärbib komisjoni ettepanekuid innovatsiooni ja majandusarengu valdkonnas ning sellega rikutakse ka juulikuus tehtud kokkuleppeid MFR-i osas. me näeme, et need vahendid, mida meil oleks vaja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal juba hariduse ja teaduse edendamiseks, neid me ei saa ning see on tõepoolest häbiväärne, et nõukogu oma lubadustest kinni ei pea parlament püüab pingutada selle nimel, et meil oleksid vajalikud vahendid selleks, et toetada noori, et toetada noorte tööhõivealgatust, paljusid muid ettevõtmisi, vahendid on nagunii väga napid ning eh, mis puudutab välisteenistuse ülesandeid, siis tuleb arvesse võtta ka seda, mis toimub rahvusvahelisel tasandil ja olukorda Süürias. Eh, nõukogu on süstemaatiliselt kärpinud ka halduskulusid, eh, see puudutab mitmeid programme, nende kõikide kärbetega me ei saa nõustuda ning tuleksin ka agentuuride küsimuse juurde, me ei ole siin äh, nõus äh, sellega, et äh, finantssektori äh, järelevalveasutustele nähakse ette väga vähe vahendeid ning agentuuride eelarvega tuleb veel tõsisemalt tegeleda. me meil on kahtlusi ka selles osas, kui suured tegelikult on kulukohustuse signeeringud, sest suurte projektide osas ei ole meil siin veel selget pilti ning ma näen, et liikmesriikide makseid äh, soovitakse vähendada, kuid need on juba nagunii nii väikesed, äh, et siin ei saa enam edasi minna Äh, lisaks sellele ei suuda Euroopa Liit maksta oma arveid, komisjon ei suuda oma arveid maksta ning olukord muutub aasta-aastalt hullemaks. see on tõepoolest kohutav, et komisjon on viidud niisugusesse olukorda ning parlament ütleb nüüd täiesti äh, selgelt, et meil on vaja keskenduda kulukohustuste signeeringutele tulevaste läbirääkimiste käigus, kahtlemata läbirääkimised ei saa olema kerged ning äh, see on seotud äh, ka läbirääkimisega paranduseelarve üle, mis tuleb kohe arutusele, kuid juba praegu tahaksin öelda seda, et ma tänan Leedut eesistuja rollis, äh, soovin tänada härra Ringkonnast läbirääkimiste ettevalmistamise eest, me tegime väga head koostööd ning minu kodumaal öeldakse, et kui tahe on olemas, siis on ka lahendus. mul ei ole mingit kahtlust selles, et Leedu eesistujana Leedul eesistujana oleks tahet puudu, kuid olukord on väga keeruline. siin on väga keeruline olukord ka liikmesriikides, on meil ka riike, kes soovivad ainult kokkuhoidu. seetõttu tuleb meil tagada, et komisjon oleks ikkagi suuteline oma arveid tasuma, aitäh. palju tänu, proua Jensen. edasi saab sõna härra Alan Lamassuur, palun Euh, je... suur tänu, president. võtan kahe tuhande neljateistkümnenda ja, ja ka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta paranduseelarve teemadel sõna vaid korra, ühe korraga, kuna tegemist on äh, täpselt ähm, sama poliitilise piirangu küsimusega. jutt käib kolme institutsiooni kokkuleppest nõuetest kinnipidamisest, mis sõlmiti mitmeaastase finantsraamistiku raames. samas rahandusministrid ignoreerivad seda kokkulepet. teisel septembril vastu võetud projekt kärbib makseid üheskoos kokku lepitud prioriteetsetes valdkondades komisjon tõi selle väga selgelt välja, nii nagu ka raportöörid, noorte tööhõive, teadusuuringud, VKE-de toetamine, Rasmus, need on meie prioriteedid, et saavutada tööhõivete majanduskasvu. mis siis on eh, eesmärk, kui rahandusministrid, nõukogu eesmärk, kui rahandusministrid eh, ei ole kursis eh, sellega, mis on kokku lepitud? Euroopa Parlament peab hea seisma selle eest, et ministrid sunniksid oma valitsusjuhte pidama kinni kokkulepetest. me oleme kuid pidanud läbirääkimisi üleüldise raamistiku üle. juulis toimunud hääletusel saadi enamus ja nüüd on kätte jõudnud aeg näidata head tahet üles ning pidada kinni pühalikest kokkulepetest tihtipeale on ju öeldud, et mitte milleski ei ole kokku lepitud, enne kui kõiges on kokku lepitud. nüüd on ju kõiges kokku lepitud ja on aeg see ellu rakendada. nagu öeldakse, pacta sunt sananda ja sama puudutab paranduseelarve projekti kohta. sel nädalal toimub meil hääletus puuduvate assigneeringute esimese osa kohta, mille järel komisjon pakub välja teise osa, kolm koma üheksa miljardit ja enne kui meil ei ole kokkulepet teise osa osas, võttes arvesse seda, mis on kokku lepitud, siis siin kojas me kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarveraamistikku ei hääleta. hääletus oleks pidanud leidma aset homme, nüüd on see lükatud edasi äh, teisele oktoobri täiskogule ja kui vaja, siis äh, lükatakse seda veelgi edasi. Äh, vahepeal toimuvad meil kolmepoolsed kohtumised maksete osas, palju tänu Leedu eesistujale, et te nõustusite sellega, ma loodan, et kõige selle alusel õnnestub meil probleemid lahendada nii aastateks kaks tuhat kolmteist kui kaks tuhat neliteist me oleme äh, kokkulepped sõlminud, nüüd tuleb need ellu rakendada. aitäh, härra Lamassuur ja nüüd saab taas sõna härra Rimkunas. Honorable... aitäh, austatud president, aitäh, austatud parlamendisaadikud. tahaksin tänada volinik Levandovskit, raportööre prouasid Holmeierit ja Jensenit ning eelarvekomisjoni esindajat härra Lamassuuri väga väärtuslike märkuste eest. siinkohal tahaksin märkida seda, et kui me paremini vastastikku mõistame üksteise seisukohti, nii komisjoni kui ka nõukogu seisukohti, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve üldarve projekti kohta, siis see on see, mis meil tuleb saavutada, see avab meie jaoks uksed alustada tõelisi läbirääkimisi tulevastel kuudel kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve osas ja leian, et tänane arutelu oli väga heaks lähtekohaks selleks, et siit edasi liikuda. tahaksin täiendavalt lisada juurde seda, et loomulikult me toetume komisjoni abile, kes meie oleme võtnud endale rolli täita ausa vahendaja ülesannet, seda võin teile kõigile kinnitada ja võin kinnitada, et et Leedu eesistujana teeb enda poolt kõik selleks, et saavutada positiivne tulemus. tahaksin kõiki tänada tähelepanu eest ning soovida parlamendile palju-palju edu nõukogu seisukoha analüüsimisel tulevastel nädalatel ning kindlasti jätkame läbirääkimisi oktoobris ja novembris. palju tänu! sellega on äh, antud teema arutelu lõppenud ning me liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, härra Lavi raport.